Nagu toetusele ja ma arvan, et meie, eh, meie koostöö saab olema endiselt eh, tugev ja meil on ühised eesmärgid. suur tänu, arutelu lõppes, hääletus toimub natukese aja pärast, ehk siis kell kaksteist. ning viimane päevakorrapunkt on eh, Salvatore Caronna raport toiduainete raiskamise vältimise kohta. härra Caronna, võin teile öelda, et Hispaania televisioon rääkis täna pikalt Eh, selles küsimuses, eh, mida me praegu hakkame arutama, nii et eh, leiame, et see on väga tõsine küsimus paljudes Euroopa riikides, nii et see küsimus on avaliku arvamiseni, arvamuseni jõudnud ja seda ei juhtu tihti, et meie arutelud nii suure avalikkuse, hulga avalikkuse ette jõuavad. palun, teil on nüüd sõna. suur aitäh! tahaksin alustada sellega, et tänan põllumajanduskomisjoni liikmeid nende koostöö eest selle raporti koostamisel. ma arvan, et see oli väga viljakas ja väga lühikese aja jooksul on õnnestunud äh, koostada tekst, mis puudutab toidu raiskamist üldisemalt. see on asi, mis ei ole institutsioonide poolt saavutanud piisavalt tähelepanu ja see on asi, mis kindlasti lõppema peab kõik eksperdid on praegu nõus sellega, et äh, pra-, põhilisi probleeme praegu ja lähitulevikus on lahendada suurenenud nõudlus toidu järel, järele. toidutarnekindluse tagamine on üks kõige suuremaid probleeme, mida lahendada tulevikus, sest nõudlus toidu järele ületab toidu pakkumist ja minu arvates peab seetõttu astuma asjakohaseid samme kui me räägime toidu raiskamisest. me räägime toidust, me räägime toidust, mis lähevad raisku, kuigi nad on täiesti söödavad. ja see on ilmselgelt mitte jätkusuutlik me oleme jõudnud sellisele tasemele, et FVO leiab, et rohkem kui pool kogu aastas toodetud toidust läheb lihtsalt raisku Euroopas. tase Euroopas on lähenemas viiekümnele protsendile ning iga kodanik raiskab umbes sada viis kilo toitu aastas Euroopa Liidus. see ei ole mitte ainult eetiline probleem, vaid ka majanduslik ja sotsiaalne probleem, millel on väga suured mõjud keskkonnale. selles raportis tahame meie toidu raiskamise vähendamine, vähendamist muuta Euroopa Liidu prioriteediks, seetõttu kutsume komisjoni suunama kahtekümmet seit liikmesmaad võtma vastu ühist strateegiat selleks, et saavutada kvalitatiivset hüpet. nii et praegusest aastani kaks tuhat kakskümmend viis võiks oluliselt vähendada toidu raiskamist. sellega peame kasutama vabatahtlike rühmade abi, äh, assotsiatsioonide liitude abil kes erinevates riikides on suutnud käivitada erinevaid projekte selles valdkonnas. see peaks viima meid heasse nõiaringi, mis äh, peaks vähendama suurel määral raiskamist ning see peaks kindlasti abistama neid elanikkonnasektoreid, kellel on suuri raskuseid. Euroopas elab peaaegu seitsekümmend miljonit inimest alla vaesuspiiri. see on põhjus, miks me tahame, et tuleks komisjoni poolt konkreetseid direktiive, oleks oluline muuta ka riigihangete kohta käivaid reegleid, mis puudutab teenistusi, karantiine, haiglaid, et oleks ühised mängureeglid kõigile nendele ettevõtetele, kes on nõus öö, ähm, liituma toiduainete raiskamise piiramise põhimõttega. on oluline, et kõige selle esirinnas oleksid Euroopa institutsioonid. ja see on põhjus, miks kutsume kõiki asjaomaseid asutusi ja inimesi, kes on seotud toiduahelaga, et nemad öö, äh, oleksid siin aktiivselt kaasatud. me kutsume üles põllumehi, äh, müügiettevõtteid, tootjaid, koole, tööstusharusid see peab olema ühiskond, mis põhineb jätkusuutlikul ühiskonnamudelil. siin on oma roll mängida ka parlamendil ja ma väga loodan, et komisjon võtab arvesse meie ettepanekuid ning loob tõhuse strateegia. loodame ka, et aastal kaks tuhat neliteist saame ennast äh, saame deklareerida aasta Euroopa toiduraiskamisega võitlemise aastaks. see oleks väga jõuline samm institutsioonide poolt ning see saadaks kohese signaali kõigile Euroopa kodanikele, et Euroopa Liit suudab olla tasakaalustama, tasakaalustatuma ja ausama ühiskondliku mudeli loojaks, aitäh! suur aitäh, rohkem sõnasoovijaid ei ole, välja arvatud siis need, kes siis vaba mikrofoni raames on sõna soovinud aga igatahes me peame lõpetama oma arutelu viieteistkümne minuti pärast. niisiis, eh, et ka volinikul oleks võimalik eh, veel sõna võtta, enne kui saadikud hakkavad hääletuseks saali tulema. niisiis, palun pidage oma kõneajast kinni, kasutage oma kõneaega tõhusalt ja järgige reegleid ja kõigepealt härra Lavia. president me ei saa lubada seda, et toitu raisatakse, me ei saa lubada, et toidu raiskamine suureneb, meil on vaja konkreetseid meetmeid, et selle probleemiga tegeleda. aga meil on vaja ka kultuurilisi muutusi selleks, et äh, tegeleda probleemi majanduslike ja keskkonna aspektidega. viimastel aastatel on raisatud toistu hulk, toidu hulk oluliselt kasvanud. see on mõjutanud meie majandust, keskkonda, tervishoidu ja mitmeid muid valdkondi selline lähenemine ei ole jätkusuutlik. me peame silmas pidama ka kuutkümmend miljonit inimest Euroopa Liidus, kes elavad allpool vaesuspiiri, samas aga meie viskame tohutus, tohutul hulgal toitu lihtsalt minema. me peame selle probleemiga tegelema sellega kaasnevad majanduslikud ja sotsiaalsed kulud. me peame vaatama, kuidas on olukord pakendamisega, meil on vaja paremat infot toidu aegumistähtaegade kohta, selleks et to inimesed toitu ei raiskaks ja seda kasutaks. ja nüüd saab sõna proua Tikkau ning tahaksin teile meelde tuletada, et kui te vaba mikrofoni raames sõna võtate, Äh, kui te võtate sõna ühe, juba ühe arutelu raames, siis ärge järgmise arutelu raames sõna paluge, ma lasen seda, sellel asjal praegu toimuda, aga nüüd saab sõna proua Tikao. aitäh! Äh, toiduainete raiskamine kahekümne seitsmes riigis on sada seitsekümmend üheksa tonni inimese kohta aastas väga paljud inimesed maailmas kannatavad alatoitluse all ning äh, kuusteist miljonit inimest on saanud toiduabi või on saanud muud abi heategevatelt organisatsioonidelt. meil on vaja jätkusuutlikku ja toitvat toitu. Äh, toidu raiskamise probleem vajab Äh, lahendamist, me peame siin pöörama tähelepanu ressursside kasutamise tõhususele. komisjon peaks välja tulema algatustega, mis on suunatud toidu raiskamise probleemi lahendamisele. komisjon peaks pöörama sellele probleemile sama palju tähelepanu kui energiatõhususele, aitäh! härra Wojciechowski, palun! suur aitäh, president! toidu raiskamise probleem on Äh, tõesti väga oluline ja on hea, et Euroopa Parlament selle teemaga tegeleb, eriti kui arvestada äh, neid negatiivseid toiduprognoose eelseisvateks aastateks ning seda, et toidunõudlus peaks oluliselt kasvama. raiskamise teema on väga oluliselt seotud sellega, mida me arutasime mõned hetked tagasi, nimelt äh, jaekaubanduses esineva suure kontsentratsiooniga Äh, suured jaeketid tegelevad peamiselt toiduainete müügiga ning see muudab olu inimkorra jaoks äh, halvemaks, see suurendab raiskamist, äh, sellepärast et suurtes supermarketides on palju rohkem toitu kui väikestes kauplustes. me peaksime silmas pidama seda, et toidu raiskamine on seotud ka maakasu, maa raiskamisega, halva maakasutusega ja see on samuti ohtlik protsess, aitäh. härra Mikolassik järgmisena. suur tänu. minu arvates on äh, see toiduainete raiskamise määr saavutanud sellise taseme, et teema peab olema meie jaoks prioriteetne. toiduaineahelas ei ole selline areng äh, jätkusuutlik, asjast on puudutatud kõige vaesemad inimesed eelkõige, aga ka keskkond ettevõtted ja majandus üldisena kannavad kahjusid toiduaine ahelat tuleb ähm, muuta, et ei oleks äh, ladustamise ja tarbimise ja muudes faasides äh, suuri kadusid, me peame välja töötama Euroopa tasandi strateegia. paljud eurooplased, kes elavad allpool vaesuskriisi ja kõneleja katkestatakse, antakse sõna proua McKinnelsile. suur tänu raportöörile tehtud töö eest minu arvates oleks suurepärane idee aastal kaks tuhat neliteist äh, keskenduda sellele teemale, tegemist on ka valimisaastaga ja tõesti äh, antud teema oleks väga praktiline teema, millest oma kodanikega rääkida. me kulutame palju toitu koduriikides, aga ka siin institutsioonis raisatakse toitu ka äh, sööklates, haiglates ja mujal ja kogu toiduaine ahelas me rääkisime täna hommikul kogu toiduaine tarneahelast ja kui me suudame vähendada raiskamist, mis meil saab olema kindlam toiduaine tarneasel ja ka kestlikum. suur tänu ja proua Brenner Kast järgmisena. tänan eelmisel aastal äh, tõusis maailma rahvastik äh, viie, vabandust, seitsme miljardi tasemele, kaks tuhat viiskümmend ennustatakse, et meid on juba üheksa miljardit. väga oluline on tagada toiduainetega varustatus, kui rahvastik järjest kasvab. toidu tootmise käigus peame vaatama, äh, kuidas vältida toidu raiskamist tootmisahelas raisatakse nii äh, tootmise ladustamise kui ka lõpptarbimise tasandil ja kõik äh, sõltub loomulikult ka konkreetselt riigist. tööstusriikides enamasti raisatakse müügi ja tarbimise tasandil Iirimaal üks kolmandik äh, toidust, mis me ostame, maandub äh, prügikastis ja see läheb aastas väga palju meile maksma. meil on äh, ennetusprogrammid, mis püüavad inimesi harida ja teadlikkust tõsta toidu raiskamise valdkonnas. kõnelejalt võetakse sõna ära, antakse sõna härra Mikuleskule, palun economia de hrană înseamnă totodată economie de apă de energie de cheltuieli cu fora de muncă väga oluline on säästa energia valdkonnas, ähm, toetada tööhõive valdkonda ja samas peame tähelepanu pöörama ka põllumajandusliku maa kasutamise probleemidele. meil on vaja kasutada ka põllumajandusmaad väljaspool Euroopa Liitu me räägime siin sadadest tuhandetest hektaritest äh, maast, mis on kümme korda suurem kui Saksamaa. kas me otsime teised äh, põllumajandusmaad omale või äh, kasutame ressursse teisiti? härra Komutsaakus, palun. president annab sõna härra Komutsakusele, kes paraku ei ole täiskogu saalis, järgmisena saab sõna härra Mauro tänan, president. ma tahaksin tänada kolleeg Caronat selle eest, et ta on selle väga olulise teema tõstatanud. tegemist ei ole mitte ainult sotsiaalses mõttes skandaalse teemaga, aitäh palju laiema teemaga ja ma tahaksin siinkohal pöörduda volinik Dajani poole ja juhtida ta tähelepanu kõige olulisemale punktile, kuidas saaks komisjon võidelda raiskamise vastu. komisjon peaks äh, ütlema, milliseid vahendeid on võimalik edendada toiduainete raiskamise vältimise strateegiale väga oluline on paika panna ka, milline peadirektoraat siin küsimuses vastutab, kas põllumajanduse peadirektoraat või mõni teine, see peadirektoraat äh, peab äh, tagama, et äh, kodaniku initsiatiivid saavad toetatud ja kõnelejalt võetakse sõna ära. proua Poska. volinik, president, kriisi ja säästmise ajal ei saa ignoreerida fakti, et äh, suur osa toiduainetest äh, maandub äh, prügikastis. ma tänan raportööri selle teema tõstatamise eest. tootjad ei paku tarbijatele piisavalt infot toidu kohta, nad panevad pakendile liiga lühikese kõlblikkuse tähtaja ja tarbijad viskavadki äh, toiduained ära. seda olukorda tuleb muuta. siin raportis ei mainita toiduainepanku, tegemist on valitsusväliste organisatsioonidega, mis äh, jagavad äh, toiduaineid kõige vaesematele. Euroopa Liit maksab toiduaineabi eest ja ma arvan, et toiduainepangad on äh, väga head institutsioonid proua Karatsa-Pilt. tänan me peame ise olema ka tähelepanelikud äh, selles osas, mida me oma toidukorvi paneme, mida me koju viime, me kõik äh, saame mõjutada seda ahelat, ähm, tehes otsuseid äh, poes ja kodus. me peame tõstma teadlikkust ja Euroopa Komisjon peab pöörama tähelepanu äh, pakenditele pandavate tähtaegade küsimusele. kui meil oleks madalamad temperatuurid külmladustamisel, siis see ka parandaks äh, toiduainete säilivust. me peame tagasi pöörduma ka põllumajandus ähm, algkultuuri juurde, me peame olema tundlikumad, äh, tähelepanelikumad toidu kasutamise, peaksime võimalikult äh, palju ära kasutama toitu, mis meil on ja mitte viskama ära mm, pakendatud toitu. kõneleja katkestatakse. vaba mikrofon on käesolevaga läbi, sõna saab äh, volinik Dajani ja palun härra volinik, tehke lühidalt, ma tahan vältida Äh, seda, mis alati juhtub, et äh, tulevad siin paljud parlamendisaadikud nüüd saali enne hääletust ja siis äh, teid ei ole üldse kuulda. palun. daamid ja härrad, auväärsed saadikud. ma näen, et härra Svoboda on kohal. õnnesoovid temale tema uue töökoha puhul saaksin ka tänada, tahaksin ka tänada loomulikult härra Caronnot tema raporti eest ning tänan ka Keskkonna, Põllumajanduse ja Siseturukomisjoni saadikuid. härra Tšoolose nimel, kelle portfelli see teema kuulub, kõnelen mina, tema on ise Dublinis, kus ta teeb ettekande põllumajanduspoliitika kohta. võttes arvesse, kui oluline see teema on toiduainete, toidukindluse teemal tuleks mainida ka konverentsi, mis toimus kahekümne kaheksandal oktoobril kaks tuhat kümme Euroopa Parlamendis. mida me saaksime aga Euroopa tasandil ära teha? komisjon on vastu võtnud juba terve rea ettepanekuid ning koostab ka uusi, mille eesmärgiks on toidu raiskamise vastu võidelda erinevatel tasanditel. ma mainisin juba ÜPP reformi kus keskendutakse ähm, tootmisele ja töötlemisele toidutarneahelas. mitmed meetmed peaks tõstma jätkusuutlikkus põllumajandussektoris ning peetakse silmas ka keskkonda. tuuakse sisse ka uued meetmed selleks, et võtta arvesse ka selle raporti soovitusi see puudutab ka põllumajanduse arengu, maaelu arengu programmi allprogrammi, mis läbi toetatakse väiketalusid ning lühikesi tarneahelaid. me räägime siin niinimetatud toidukilomeetritest. komisjon töötab välja ka praegust, praegu Euroopa partnerlust põllumajandusvaldkonnas toetamaks jätkusuutlikkust, misläbi on meil võimalus paremaid tulemusi saavutada läbi vähest, vähemate ressursside kasutamise. toidutarneahela parandamine, millest me täna hommikul ka rääkisime, on oluline, samuti soovime me parandada pakendamist ning vähendada raiskamist seal miinimumini. komisjon konsulteerib terve rea Euroopa platvormidega, nagu näiteks Euroopa jätkusuutliku toidu tootmise ümarlaud samuti on kaasatud liikmesriigid selleks, et tagada keskkondlik jätkusuutlikkus. septembris tuli komisjon välja tõhusat, ressursitõhususe teekaardiga, mis peaks aitama Euroopa majandust kujundada kahe tuhande viiekümnendaks aastaks jätkusuutlikuks süsteemiks. see on võrdus, võrgustik, kus äh, üheks olulisemaks sektoriks on just toidusektor seeläbi saame me parandada, saavutada oma eesmärke ressursitõhutuse valdkonnas. teekaart kehtestab väga ambitsioonikad eesmärgid ka toidu raiskamise vähendamise valdkonnas. kahe tuhande kahekümnendaks aastaks soovitakse ressursse, kasutatud ressursse vähendada toidutarneahelas kahekümne protsendi võrra, võrra kahe tuhande kahekümnendaks aastaks. raportis mainitakse seda samuti. teekaart kutsub üles ka kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal koostama põlluma-, jätkusuutliku põllumajanduse alast teatist, mis aitaks tuua selgeks, selgust sellesse komplekssesse temaatikasse. seal võetakse arvesse jätkusuutlikkuse kriteeriumid, mida peaks hakkama kasutama peamise toiduainete tootmise puhul alates kahe tuhande neljateistkümnendast aastast. Te kutsute üles ka komisjoni ja nõukogu kuulutama kahe tuhande neljateistkümnendat aastat toidu raiskamise vastase võitluse aastaks. minu kolleeg koos teie raportööriga tegeleb selle küsimusega edasi, sest ma arvan, et kõik nõustuvad sellega, et me peame midagi ette võtma toidu raiskamise vastu terves toidutarneahelas. samas kaks tuhat kolmteist tähtajana tundub minu arvates liiga varajane, sest komisjon soovib kahe tuhande kolmeteistkümnendat aastat kuulutada Euroopa kodanike aastaks, tavaliselt kulub kaks aastat sellise Euroopa aasta ettevalmistamiseks. aga teie poolt mainitud kaks tuhat neliteist on võib-olla võimalik. igal juhul annan ma selle mõtte edasi härra Tšoolosele ja härra Taalile sest ma arvan, et meil on võimalik selle eesmärgi nimel ka koos töötada. suur tänu teile kõigile, suur tänu ka asepresidendile väga huvitava arutelu eest. aitäh! suur tänu teile kõigile mõistmise eest. Need, kes palusid sõna pärast selle arutelu algust, siis ma pean vabandama, meil ei olnud palju aega ning väga meeldiv on, et kõigi abil saime me arutelu lõpetada ennem, kui tekkis äh, kurb olukord, kus me peame viimaseid kõnelejaid kuulama läbi selle müra. nüüd teeme väikese pausi ning nagu päevakord ette näeb, järgneb hääletus kell kaksteist